vastu. vastav komisjon esitas vastavalt artiklile kuusteist lõige kaks kodukorra, kodukorras taotluse tekstis muudatuse vastuvõtmise kohta ja äh, see muudetud tekst esitatakse käesoleva koosoleku protokollis vastavalt artiklile seitsekümmend neli allkirjastati äh, dokumendid vastavalt